daamid ja härrad, palun istuge oma kohtadele. ja me alustame esimeste konverentsi, mis on avatud kõigile Euroopa Parlamendi saadikutele niisiis, tegemist on esimeste konverentsiga, mis on avatud kõigile parlamendisaadikutele kallid kolleegid, ma paluksin, et te istuksite oma kohtadele. aitäh. ma kuulutan avatuks esimeeste konverentsi, mis on avatud kõigile saadikutele, eriti tervitan, tervitan eriti südamlikult härra Van Rompuyd, nõukogu esimeest ning samuti härra Sefkovitši, kes on Euroopa Komisjoni asepresident. tere tulemast Euroopa Parlamendi. kas te soovite sõna protseduurilises küsimuses? jah, härra Alvar, palun. aitäh, president. mul on võib-olla te võiksite meid informeerida sellest, miks te olete valinud esimeste konverentsi formaadis eeldaks, et pidada arutelu härra Van Rompuyga, tavaliselt me korraldame sellistel puhkudel äh, täiskogu. nii et, et see esimeste konverents on küll liikmetele avatud, aga miks ikkagi see formaat? me oleme selle konkreetse formaadi valinud äh, härra Van Rompuyga kohtumiseks, äh, sellepärast et Äh, tegemist on kohtumisega, mida pärast ülemkogu on kerge kokku kutsuda. ülemkogu äh, oli koos reedel niisiis, äh, kui me tahtsime, et härra Van Rompuy tuleks ja annaks meile aru, mis toimub täiskogu, siis me oleks pidanud ootama. ühe korra on vist niimoodi juhtunud, et härra Van Rompuy andis ülevaate alles kolm nädalat pärast ülemkogu me leidsime, et niimoodi tuleks meil liiga kaua oodata, sest paljud olulised sündmused on aset leidnud. seega me tahtsime temaga kohtuda nii kiiresti kui võimalik. täna on teisipäev, ülemkogu toimus reedel. see tänane istung on kõigile saadikutele avatud, kõik võivad siia tulla Äh, saavad tõstatada protseduurilisi küsimusi, äh, saavad vaba mikrofoni raames sõna paluda, kõigil on võimalus sõna saada, nii et, et nii oli asi kõige kiireloomulisem, protseduuriline küsimus. ma tahaksin küsida, äh, miks eesistujamaa esindaja ei ole esitatud, kus on Ungari esindajad? is a eh, eh, answer as usual. Eh, kuna tegemist on Euroopa Nõukogu, Euroopa Liidu Nõukogu presidendi aruandega ning tavaliselt kui president aru annab, siis eesistujamaa kohal ei ole tegemist on siis Euroopa Liidu Nõukoguga, me ei tahaks hakata siin kõiki institutsioone ära segama, meile muidugi väga meeldib eesistujamaa, meil ei ole midagi nende vastu, aga seekord on meil siin härra Van Rompuy oma äh, aruannet esitamas, see on meie tavaline menetlus, aitäh. jah, veel üks küsimus suur tänu, härra president, kui me rääkisime tippkohtumise ettevalmistamisest, teise veebruari pärastlõunal oli päevakorras äh, nõukogus kaks punkti, energeetika ja innovatsioon. Euroopa Nõukogu president saatis riigijuhtidele samal päeval, teisel veebruaril kirja selleks, et liita päevakorda üks punkt Äh, majanduslik olukord, selline lai pealkiri, ma saan aru, et see on väga oluline, kuid parlamenti ei teavitatud sellest lisapunktist päevakorda ja kuidas meie saaksime siis poliitiliselt rääkida üldse tippkohtumise ettevalmistamisest ülemkogu ettevalmistamisest, kui me ei ole isegi kursis päevakorraga, mis tuleb arutelule ülemkogul, kas teie olite kursis selle päevakorra muutusega ja härra president, kas äh, siiski ei oleks võinud tulla Euroopa Liidu Nõukogu president ka kohale sellele ettevalmistusele? härra president. kallid kolleegid, lõpetage praegu need protseduurilised küsimused, sellepärast et Euroopa Liidu Nõukogu president on äh, saalis kohal, te võite tema käest küsida ühte koma teist ja arutelu on avatatud parlamendisaadikutele, võite küsida ükskõik mille kohta nii et palun alustagem sisulise tööga. härra president, sõna on teil. Äh, suur tänu, härra president, kallid kolleegid. mul on väga hea meel täita siis oma kohust, anda teile ülevaade ülemkogu kohta ja teha seda vaid paar päeva pärast ülemkogu toimumist, mitte kolm nädalat hiljem või kuu aega hiljem, nii nagu kaks ku-, kaks korda on juhtunud. aluslepingute kohaselt on teil täiesti õigus seda teha muidugi täiskogu saalis, täiskogul, kuid ma tahaksin siiski tänada fraktsiooni esimeeste konverentsi, et korraldasite selle kohtumise juba täna vaid mõned päevad pärast ülemkogu toimumist. lubage alustada teemast, mis on endiselt äh, meil kõigil ilmselt kõige prioriteetsem, Egiptus, ja on täiesti normaalne, et ülemkogu ka sellest äh, teemast rääkis oma esimesel kohtumisel pärast Kairos ja teistes äh, piirkonna linnades toimunut. võtsime vastu poliitilise deklaratsiooni Egiptuse ja piirkonnas toimuma osas. ajalugu on muutustes, see on ootamatu, kuid samas soovitud. stabiilsus, mis piirkonnas eksisteeris, ei olnud jätkusuutlik, sellepärast et inimesed püüdlesid vabaduse ja sotsiaalse õigluse nimel avalikud platsid, kus see vabadusvõitlus aset leiab, on meile kõigile südamelähedased. me mõistsime oma avaldustes hukka vägivalla ja hirmutustaktika, me kutsusime Egiptuse ametkondi täitma kodanike lootused reformide mitterõhumisega korrapärane ning kiire võimu üleandmine peaks algama praegu. me oleme pühendunud oma toetuses demokraatia arengule, vabadele valimistele ning inimõiguste ja pluralismi kaitsele. me oleme valmis uueks partnerluseks läbi tõhusama koostöö tulevikus nende riikide jaoks piirkonnas, kelle eesmärgiks on poliitilised ja majanduslikud reformid ning me oleme palunud kõrgemal esindajal see sõnum edastada ka tema visiidil Tuneesiasse ja Egiptusesse mille eesmärgiks on siis Euroopa Liidu abi anda üleminekuprotsessidele. Need ootamatud arengud äh, tõid esile üsna mitmed avaldused üle terve Euroopa Liidu ja see on õige. kuid peaaegu kõikidel juhtudel oli sõnum identne. tuleb toetada vabaduse nõudlust ja põhimõttelist reformi kogu poliitilise struktuuri raames ja see on selgelt kirjas ka meie ühtses avalduses. kuid tuleksin siis nüüd selle teema juurde, mis oli peamiselt arutelul ülemkogul kõigepealt ja nii nagu oli juba minu algatusel mitu üsna kaua aega ettevalmistamisel arutelul kaks äh, teemat, mis on Euroopa Liidu majanduse jaoks keskpikas perspektiivis väga olulised. see annab meil üle minna äh, vahepealsest kriisimehhanismist äh, selliste mehhanismides, mehhanismideni, mis aitaksid meie struk-, majandusstruktuure parandada, need kaks teemat on siis energeetika ja innovatsioon, mõlemad on võtmetähtsusega tuleviku jõukuse ja õitsengu jaoks oluline Euroopa kaks tuhat kakskümmend strateegiaks ja sealt edasi. mõlemas küsimuses me oleme andnud suure strateegilise impulsi ning pannud paika väga konkreetsed tähtajad Äh, täiesti toimiv energia siseturg, mis ühtsustab gaasi ja maagaasi, äh, gaasi ja naftavõrgustikud ning teadusuuringute ala. meie analüüs näitab, et energiatõhususe osas oleme me maha jäänud võrreldes oma kahekümne protsendi eesmärgiga aastaks kaks tuhat kakskümmend ning maha oleme jäänud ka teadus- ja arendustegevuse osas võrreldes Ameerika Ühendriikidega ning üsna pea oleme maha jäänud isegi Hiinast Euroopa Komisjon esitab aasta jooksul Euroopa Nõukogule eduaruande selle kohta, kuidas on rakendatud otsuseid, mis langetati eelmisel nädalal. lubage kasutada praegust võimalust rõhutada seda, et komisjoniga on meie koostöö väga hästi sujunud ning asepresident Šefčovitš räägib täpsemalt kindlasti rohkem meie arengu ja energeetika otsustest ja lõpetuseks, kuid mitte vähem oluliselt, rääkisime majanduse olukorrast Euroopa majanduse prognoos on oluliselt parem, sealhulgas ka Eurotsooni riikidele, mis alles hiljuti olid tõsistes raskustest kulud on märksa väik-, kaotused on märksa väiksemad kui veel mõned nädalad tagasi. otsused, mille langetasime eelmisel aastal kõik üheskoos või liikmesriigid üksikult, on hakanud tulu tooma. kuid me siiski teame, et väga palju on veel ära teha ei ole aeg äh, enesega rahul oleks, me peame sellest kriisist oma äh, õppetunni saama. me peaksime ära kasutama praegust võimalust ja tulema välja äh, kõikehõlmava paketiga märtsikuuks ja selle paketi peamised elemendid saavad olema järgmised. kõigepealt tugev majandusjuhtimine vastavalt majandusjuhtimise rakkerühma ja komisjoni ettepanekutele ja vastavalt seadusandlusele, millega tegeleb ka teie parlament teiseks väga konkreetsed ettepanekud ähm, ajutise stabiilsusmehhanismi ähm, tugevdamiseks, selleks et tagada piisav tõhusus äh, piisava toetuse andmiseks. kolmandaks äh, lõppotsus äh, pärast teie arvamuse esitamist äh, aluslepingu piiratud muutmise osas ja pärast operatiiv äh, Äh, suundade selgitamist äh, viiakse siis muudatused läbi ja loodetavasti teie äh, seisukoht aluslepingu muutmise osas jõuab meieni kahekümne neljandaks, kahekümne viiendaks märtsiks. nüüd struktuuriprobleemid Kreekas ja Iirimaal, need olid samuti arutelul viiendaks Eurotsoonis erimeetmete rakendamine selleks, et kasvuprognoosi suurendada ja et eelarveid tõhustada ning uuendaks äh, pangandussektori jaoks ambitsioonikad ähm, stressitestid, äh, taluvustestid kõikides nendes punktides andsime selge suuna ja mandaadi erinevatele institutsioonidele tegutsemiseks, aga panime paika ka tähtajad, milleks me tahame näha tulemusi ja kahekümne neljandal, kahekümne viiendal märtsil toimuval ülemkogul lepitakse siis selles paketis kokku. seitsmeteistkümne eurotsooni valitsusjuhid ja riigipead rääkisid ka sellest, kuidas tagada suurem majanduslik konvergents Äh, seda läbi koostöö ja läbi konkurentsivõime suurendamise. selle asemel, et äh, keskenduda ainult tulemustele, näiteks nagu iga-aastane defitsiit, peaks võib-olla vaatama ka natukene kaugemale ja see on midagi uut ühisvaluuta eeldab rohkem ühiseid poliitikaid. ma tervitan tõsiasja, et Eurotsooni liikmesriigid tunnetavad vajadust suurema majanduslike koordina-, majandusliku koordinatsiooni järele, mis läheb kaugemale kui rakkerühmas otsustatud finantsjärelevalvepakett ja see juba avab meie jaoks uued teed. meie poliitiline Äh, avaldust tuleb nüüd äh, rakendada, aga ka tegelikkusesse, millised vahendid, millised piirangud, millised eesmärgid ja mulle anti mandaat äh, läbirääkimisi pidada selles osas kõikide riigijuhtidega ja Eurotsooni riikidega, et tulla välja väga konkreetsete ettepanekutega, mis on vastavuses aluslepingutega enne märtsi ülemkogu ja teha seda kõike koostöös äh, komisjoni presidendiga. kavatseme kindlasti äh, kaasata ka huvitatud mitte Eurotsooni riigijuhid. Eurotsooni valitsusjuhid räägivad sellest kõigest äh, sellest äh, aruandest märtsi keskel. ei tehtud äh, eelmisel nädalal selles osas mitte ühtegi konkreetset ettepanekut ja nii, nagu ma Londonis kaks nädalat tagasi ütlesin, majanduspoliitika koordineerimine ei puuduta mitte ühtsustamist, meie alguspunktid on üsna tihti erinevad, kuid kõik peaksid liikuma siiski ühes suunas. ma olen veendunud, et äh, ühised seisukohad äh, süvenevad veel enne märtsi ülemkogu, kuid tuletaksin kõigile meelde, et euro üldiselt on siiski tugev valuuta, on märksa kõrgema väärtusega kui euro turule tulekul mm, ja et on äh, tagatud tasakaal jooksevkonda defitsiidi osas eurotsooni üldiselt, me teeme kõik endast parima selleks, et tagada Eurotsooni finantsstabiilsus ja need otsused, mille me märtsi ülemkogus langeta-, ülemkogul langetame, saavad olema väga oluliseks sammuks selles suunas, suur tänu uh,! suur tänu, härra president! asepresident Šefčovitš, uh, teil on sõna. tänan, härra president, nõukogu president, parlamendisaadikud kõigepealt ma tahan vabandada president Barroso nimel, kes ei saa tänastes aruteludes osaleda, kuna ta kohtub äh, riigipeadega täna ja mina räägin äh, komisjoni nimel reedese ülemkogu tulemustest nagu me eelnevalt äh, ka siin kojas juba mainisime, siis me tegelesime reedel äh, väga oluliste tulevikuteemadega energia, innovatsioon, majandusjuhtimine. õiged otsused äh, aitavad majandusel taastuda, luues majanduskasvu ja töökohti meie kodanikele. me panime paika strateegiad koos tähtaegadega energia innovatsiooni valdkonnas. see kõik äh, sobitub laiemasse raamistikku meie majandusjuhtimise alases töös. me tulime välja iga-aastase majanduskasvu äh, järgimisprogrammiga, oleme jaganud aasta semestritesse, pöörasime tähelepanu stabiilsusmehhanismile, on selge, et Euroopa Liit tahab tugevdada majandusjuhtimist, eriti aga mitte ainult Eurotsoonis. me tahame tugevdada konkurentsivõimet, et saavutada positiivset mõju tööhõivele ja majanduskasvule. Euroopa institutsioonid on pühendunud selle ühise eesmärgi saavutamisele. on ääretult positiivne, et liikmesriigid annavad ka oma panuse nendesse plaanidesse ja nad saavad aru, et meil on vaja rohkem äh, ühtekuuluvust majanduspoliitikas, kõigepealt nüüd majandusjuhtimisest. suureks abiks on see, et ülemkogu kutsus ECOFIN-i panema paika üldist lähenemist juba märtsis parlament äh, on samuti pühendunud oma tööle selles valdkonnas ja jõutakse ühisele kokkuleppele juuni lõpuks. me arvestame parlamendi ettepanekutega ja me üritame ka lähtuda sellest üksmeelest, mis on saavutatud rakkerühmas, mida juhtis Herman Van Rompuy. nii et äh, kaasseadusandjad äh, teevad äh, tõhusat institutsioonide vahelist äh, koostööd, mis on ka edu eelduseks. me tuleme välja algatustega ja ettepanekutega. ülemkogu pani paika ka märtsi kohtumise päevakorra, eriti puudutab see struktuurireformi ja fiskaalkonsolideerimist see ei ole seotud mitte ainult stabiilsus ja ühtekuuluvusprogrammidega, vaid ka riiklike programmidega fiskaalkonsolideerimist tuleb vaadata laiemas raamistikus nagu Euroopa Liidu strateegia aastaks kaks tuhat kakskümmend, meil tuleb keskenduda tööhõivele, noortele inimestele, haridusele, teadus-arendustegevusele, rohelisele majandusele ja rohelisele majanduskasvule. komisjon on arvamusel, et Euroopa semestri rakendamine, iga-aastane kasvustrateegia äh, järgimine ja Euroopa kaks tuhat kakskümmend on need, mis viivad meid edasi igasugused sammud, nagu näiteks majanduse koordineerimine euroalas, on äh, vajalikud ja neid äh, võib vaadata Euroopa Liidu üldise poliitika kontekstis. komisjon äh, teeb nõukogu suunistest järeldused et liikmesriikidel tuleb parandada majanduse koordineerimist ja seda kõike lähtuvalt lepingutest. me arvestame institutsioonide õigustega, ühtse turuga ja me jätame strateegiatest välja ka riike, kes ei ole liitunud Eurotsooniga. mingisuguseid äh, pädevusi Euroopa Liidu institutsioonidelt ära ei võeta komisjon tervitab algatusi, mis on suunatud äh, majanduse ühtlustamisele, et saavutada ühtekuuluvust ja paremat konkurentsivõimet ja seda kõike kooskõlas lepinguga. nagu Barroso ütles äh, siin kojas hiljuti, siis me soovime saavutada majandusjuhtimise kiirendamist ja me soovime, et see juhtimine oleks süvendatum nõukogu äh, president ja komisjoni president äh, teevad äh, tihedat koostööd, et valmistada ette märtsi ülemkogu. komisjon tervitab seda, et me liigume edasi nende plaanidega, mis meil juba on, et me tugevdame konkurentsivõimet. me peame leidma lepingust tulenevad alused oma edasisele tegevusele ja austama täielikult parlamendi äh, õigusi ja pädevusi. nüüd energiast ja innovatsioonist, mõlemad on võtmetähtsusega teemad Euroopa kakskümmend kakskümmend strateegias, tagades äh, jätkusuutlikku majanduskasvu ja konkurentsivõimet energia ja innovatsioon on äh, sellised Euroopa mõõtmed, kus äh, liit võib pakkuda palju lisaväärtust. meil on vaja võtmetähtsusega eesmärke energiavaldkonnas. komisjon on juhtinud tähelepanu valdkondadele, kus me peame tegevust kiirendama, et jõuda oma eesmärkidele. meil on vaja teadus- ja arendustegevusele eelkõige panustada ja lisaks sellele tuleb tähelepanu pöörata energiapoliitika välismõõtmele. liikmesriigid on lubanud omavahel äh, energia välispoliitika kohta rohkem infot äh, vahendada, meil tuleb ka vähendada energia tarbimist äh, nii kodutarbijate kui ka ettevõtete tasandil. Euroopa Ülemkogu saatis välja selge signaali, et meil tuleb panustada energiatõhususele eelkõige just avalikus sektoris. meil on vaja täielikult äh, omavahel seotud ja ühendatud äh, siseturgu, et tagada tarnekindlus ja solidaarsus ülemkogu saatis äh, välja ka tugeva sõnumi selle kohta, et äh, siseturg energia valdkonnas peab olema lõpule viidud aastaks kaks tuhat neliteist, kõrvaldades kõik tehnilised ja regulatiivsed takistused, mis praegu on. see edendab majanduskasvu ja kui me selleni jõuame, siis äh, saavad tarbijad säästa kolmteist miljardit eurot, valides odavama energiatarnija tuleb välja pakkuda ka adek-, adekvaatsed äh, rahastamisvahendid, nii et ükski äh, liikmesriik ei oleks enam isoleeritud energiaturust aastal kaks tuhat viisteist ja komisjon äh, panustab siinkohal investeeringute strateegiale. me tervitame ka investeerimist taastuvenergiaallikatesse ja madala süsinikusisaldusega tehnoloogiatesse. bio kütus on kindlasti valdkond, mida me ka hiljem toetame Euroopa Komisjon tuleb välja teatisega energia välispoliitika kohta selle aasta teises pooles. nii et äh, majanduskasvu mootoriteks on äh, energia ja eelkõige innovatsioon, äh, seetõttu oleme megi e-, eraldi esile tõstnud innovatsiooni, meil on ambitsioonikad ühised eesmärgid ja me üritame nüüd äh, jõuda tõesti äh, rakendusfaasini, identifitseerides selle, mida me tõepoolest saame teha. Euroopa Komisjon on kutsunud ülemkogu üles läänema innovatsioonile strateegiliselt Euroopa Liidus, me oleme eriti rahul sellega, et ülemkogu on ka seda teed läinud. meil tuleb ju luua raamistik ja tingimused, et äh, kutsuda investoreid investeerima teadus- ja arendustegevuse, me peame pöörama tähelepanu omandirežiimile, see peab olema tõhusam, samuti riigihanked äh, peavad edendama innovatsiooni, väga oluline on äh, ka keskenduda reeglite lihtsustamisele ja vähendada bürokraatiat, meil äh, tuleb pöörata tähelepanu digitaalsisuga teenustele ja riskikapitali kaasamisele Need on kõik ettepanekud, mida on välja pakutud. lõpetuseks äh, paar sõna Egiptuse kohta, seda teemat mainis ka nõukogu president. tahan äh, mainida seda, et äh, homme arutatakse Egiptuse ja Tuneesia teemat komisjonis volinike kolleegiumis. suur tänu, härra president! aitäh, härra asepresident ja nüüd fraktsioonide nimel kõigepealt Rahvapartei esimees härra Joseph Tool austatud presidendid, kallid kolleegid, härra Van Rompuy, äh, asepresident Šefčovitš, äh, kui te võtsite kokku viimase täiskogu, kasutasite kolme võtmesõna optimism energeetika innovatsiooni osas, mure Egiptuse pärast ning äh, veendumus majandusküsimustes. ma tahaksin ka rääkida nendest kolmest teemast, kõigepealt siis energia kakskümmend seitse liikmesriiki tegid avalduse, et mitte ükski liikmesriik täna ja kahe tuhande viieteistkümnenda aasta vahel ei saada, saa jääda energiasaareks isoleerituks. ma jään, ma olen selle ambitsiooniga nõus ja mul on väga hea meel, et on langetatud otsuseid, mis tagavad selle, et mitte ainult ei tee liikmesriigid koostööd selles strateegilises küsimuses, vaid et Euroopa Liit ise ei ole enam nii sõltuv äh, energiatarne osas energeetika innovatsiooni osas veel on selge, et otsus ei ole mitte vähem Euroopat, vaid rohkem Euroopat. austatud härra president, ma olen seda teile juba varem meelde tuletanud ja tuletan seda meelde ka nüüd ja lepiti kokku siis energia äh, siseturu reeglites liikmesriigid ise pea, on need reegleid paika pannud ja seega peaksid ka neid täitma. on normaalne, et neid rakendataks, seda on vaja energ-, selle jaoks on vaja ka energiat, nii nagu ka stabiilsuspakti osas, et neid reegleid rakendada. ja austatud härra asepre-, asepresident, tuletaksin ähm, teile meelde et teie omakorda liikmesriikidele tuletaksid meelde, et kui nad neid reegleid ei täida, viiakse nad kohtu ette nüüd energia. mul on väga hea meel, et nõukogu astus väga konkreetse sammu edasi, toetades äh, äh, investeeringuid taastuvatesse energiaallikatesse, aga et on väga selge äh, sõnum võetud vastu ka näiteks süsinikupõhise energia tootmise osas ja ja ka tuumaenergia osas, see on võt-, see on olnud kindlasti poliitilist julgust. nüüd Egiptus ja olukord meie Vahemere partnerite juures, ka siin tunnen mina koos teiega muret, kuid võib-olla mitte ainult nendel põhjustel, millest rääkis härra Van Rompuy, vaid kõigepealt teeb mulle muret see, et Euroopa ei ole suutnud selles kriisis taas kord leida ühist keelt meil on ometigi ju kõrge esindaja, aga ikkagi liikmesriigid äh, on äh, teineteisest sõltumatult ja tihti ka täiesti erinevaid sõnumeid välja saatnud. kas mitte ei kuuldaks meid paremini ja kas mitte usaldusväärsust ei suurendaks, kui me äh, niimoodi räägime, ma ei usu ja minu fraktsioon ei usu ja jällegi vastus on mitte vähem Euroopat, vaid rohkem Euroopat. Euroopa, kes räägib ühisel häälel tugevalt ja jõuliselt ja suudab oma sõnumi edasi kanda, oma väärtused ja oma seisukohad. see peab olema üks Lissaboni lepingu peamistest äh, tuludest meie jaoks, kus see siis on, mis me sellest oleme võitnud kolmas punkt puudutab majandusjuhtimist, selles küsimuses, härra president, teid on tervitatud selles, et ülemkogu on tegutsenud veendunult, ma natukene teeksin selle nüansi rikkamaks majandusjuhtimise ja eelarvete konvergentsi ja, ja eelarve ja sotsiaalküsimused ei ole täna enam küll tab-, tabuteemad, kuid ma siiski loodan, et neid arutatakse nüüd tulevikus mitte ainult äh, liikmesriikide vaatevinklitest, vaid siiski ühenduse aspekti silmas pidades. on täiesti õigustatud, et äh, päevakorras on sellised olulised küsimused nagu pensioniiga, äh, tööiga, palkade küsimus, küsimus, riigivõla küsimus, need on teemad, millest tuleb rääkida. veelgi enam, need on need teemad, millest meie kaaskodanikud on rääkinud juba kuid, kuid kõik need teemad äh, äh, peavad päät-, nende arutelud peavad päädima mingisuguse otsusega vastavalt ühenduse meetodile, ühenduse meetod on oma olulisust juba tõestanud. meie fraktsioon leiab, et lahendus, nii nagu ma olen öelnud äh, varem, ütlen ka nüüd, ei ole äh, vastuseisus liikmesriikide vahel, vaid rohkemates ühispositsioonides. loomulikult me peame rääkima asjadest, mis, mis tekitavad probleeme, maksuküsimused, äh, ja nii edasi, sellepärast et muidu me ei saa rääkida solidaarsusest. ilma solidaarsuseta ei ole ka enam Euroopat meie liikmesriigid peavad olema veendunud majandusjuhtimise reeglite täitmisel. kriis näitas, kui kasulik see oleks ja kui vaja, tegema seda sajaprotsendiliselt ja üheskoos tuleb seda kõike teha, tagades õigused ja vastastikune austus. suur tänu! E, aitäh, härra Tool ja nüüd annan sõna härra Schulzile sotsiaaldemokraatide nimel. president äh,, president. tänan, härra president. Te andsite mulle siia vale nimesildi. ma ei ole kaks siis V Schulz, ma ei tea, kas see on Vladimir või Willie, kellele siin viidatakse, aga minu nimi on Martin härra president, ma ei äh, saa olla teiega nii äh, sõbralik kui äh, Josef Tool, olgugi et tema kõne oli väga julge ja ma olen sellega suuresti nõus kui Euroopa Parlament võidab vastu suure häälteenamusega mingid otsused, mida me siin arutame, siis seda parem. härra Van Rompuy pärast seda ülemkogu küsin ma, et mis on teie ülesanne tegelikult nõukogus, teie ülesanne on hoida nõukogu koos ja esindada nõukogu kui sellist, nii palju olen mina lugenud Lissaboni lepingust, aga tundub, et proua Merkel ja härra Sarkozy on saanud lepingust teisiti aru. mis siis nädalavahetusel juhtus? ma alustan Egiptusega, nii nagu ka teie tegite, härra nõukogu president praegu tegelikult meie siin ütleme nõukogu presidendile, mis juhtus nõukogus Muppet Shows USA telesaates on kaks sellist äh, nukukest, kes kõike kommenteerivad, aga neid ei võeta tõsiselt. see on umbes nagu äh, Euroopa Liidu roll arengutel Põhja-Aafrikas ma ütlesin juba eelmisel nädalal, teie võtate sõna, Barroso võtab sõna, proua Ashton võtab sõna, siis ka Sarkozy, Merkel ja Cameron eraldi, siis võtsid äh, veel paljud poliitikud äh, sõna, aga meie võtsime sõna, kasu sellest mitte midagi ei olnud. välisteenistuse pro-, äh, organigrammist või sellest, kuidas ta on üles ehitatud, on raskem aru saada kui sündmustest Egiptuses kui me ei saa aru, et see, mis seal toimub, on ka meie poliitikas, siis me oleme täiesti läbi kukkunud. Egiptus on meie naaberriik, mitte Ameerika Ühendriikide naaberriik. meil on ajalooliselt väga tugevad sidemed Euroopa Liidu, Egiptusega ja me ei ole seda ära kasutanud. meil on julgeolekupoliitilised huvid, mida me ei teosta. Euroopa Liit on selles küsimuses täiesti tegutsemisvõimetu ja minu arvates on see kahetsemisväärne ma ütlesin seda isiklikult ka Cathy Ashtonile, ma loo-, ma eeldasin, et ta oleks seal kohal ja peaks läbirääkimisi sealsete jõududega. inimesed, kes seal tänavatel on, ei soovi äh, mingisugust äh, religioosset äh, riiki, nad äh, võib-olla ei soovi ka Euroopa Liitu, aga igal juhul nad jagavad äh, suures osas Euroopa Liidu tsiviilväärtusi ja me peaksime neid äh, toetama ja aitama aga miks nõukogu sel teemal üldse ei arutle? ja kui nõukogu äh, on selliseid arutelusid pidanud, miks seda avalikkuse ette ei ole siis toodud? ja mis puudutab äh, siin konkurentsivõime paketti, siis siin ei ole tegemist mitte konkurentsivõime paketiga, vaid äh, minu arvates Saksamaa liit et vabariik üritab säästuprogrammi kogu Euroopale peale suruda. juhin tähelepanu kahele punktile. kas keegi tõsimeeli usub, et palkade indekseerimissüsteemi ärakaotamisega osades Euroopa Liidu liikides on võimalik konkurentsivõimet tõsta või? see on vale, sellepärast et see tekitab äh, sotsiaalset ebakindlust Saksamaal on tegemist automaatse inflatsiooni äh, tasakaalustamisega ja sellega tagatakse sissetulekute stabiilsus madalama sissetulekuga inimestele ja põhimõtteliselt äh, siin äh, kui selle kaotamise teed minna, siis üks kriis võib järgneda teisele. edasi siin on, pannakse panna öö, äh, protsent, äh, kui palju tuleb investeerida haridusse, teadus- ja arendustegevusse ja infrastruktuuri. Need on valdkonnad, mis äh, stimuleerivad majanduskasvu ja just neid investeeringuid on meil vaja. Need inimesed äh, kes otsustavad nende investeeringute üle, on aga needsamad, kes tahavad Euroopa Liidu eelarves just nende valdkondade kulusid vähendada. kuidas äh, on võimalik siis niimoodi et Euroopat edasi viia, seletage mulle. see on sisuliselt äh, vale kontseptsioon, sest tegemist on äh, säästuprogrammiga ja mitte jätkusuutliku majanduskasvu stimuleerimise programmiga ja lõpetuseks, tegemist on lõhestava programmiga. Euroopa Liit äh, on edukas äh, kõik kakskümmend seitse koos või ta kukub läbi. ja ma olen tänulik Josef Toolile, et äh, kui Euroopa Rahvapartei ka tõesti küsimuses sellise positsiooni, nagu ta võtab, siis vähemalt Euroopa Parlament on õigel teel järgmisena Kiiver Hofstadt, ALDE fraktsiooni esimees, palun uh,. Yes, I... jah, härra president, mina puudutan ainult majanduse juhtimise paketti alustaksin sealt, kus härra Schulz oma sõnavõttu lõpetas. mulle valmistab muret kolm asja. kõigepealt see, et teine majandusjuhtimise pakett, mida me praegu pärast tippkohtumist arutame, äh, toimub see kõik jällegi valitsustevahelise meetodi äh, alusel, tegemist on nõndanimetatud Saksamaa-Prantsusmaa vahelise paktiga. ma tahan öelda seda, et minevikus ei ole valitsustevaheline meetod toiminud ja ei hakka see toimima ka tulevikus. kolleegid, see meetod ei toiminud äh, minevikus ei toiminud majanduskasvu ja stabiilsuspakti puhul, kui Prantsusmaa ja Saksamaa lihtsalt ei järginud seda pakti. see ei kehtinud ka Lissaboni strateegia puhul, see ei toiminud Lissaboni strateegiaga tegemist oli põhiolul-, põhiolemuselt valitsustevaheliste strateegiaga ning minu arvates on ka praeguse paketi nõrkuseks see, et tegemist on valitsustevahelise meetodiga eile äh, oli härra Trichet esimeeste konverentsil, tema ütles seda ja härra Weber ja härra Trichet küll ei räägi võib-olla sama juttu, aga vähemalt selles küsimuses on nad samal seisukohal, nimelt härra Weber ütles, et arutatavate reformide puuduseks on just nimelt see, et otsused langetatakse endiselt poliitilisel tasemel ülemkogul ja sellised asjad ei toimi Äh, kolleegid, kas te saaksite hetkekski ette kujutada, et konkurentsireeglid Euroopa Liidus peaksid olema äh, äh, ülemkogu pädevuses? ma ütleksin teile, et sellisel juhul ei oleks mitte ühtegi ettevõtet mitte kunagi trahvitud, nii et, et ma arvan, et kõigepealt me peaksime aru saama, et meie siin parlamendis ei usu valitsustevahelisse lähenemisse, mis on selle nõndanimetatud äh, Saksa-Prantsuse pakti aluseks. teiseks teeb mulle muret see finantsstabiilsuse mehhanism. me peame seda tugevdama, räägivad kõik, aga seda on juba tehtud, kolleegid. ülemkogu tulemuseks on see, et sõlmiti jällegi salajane kokkulepe, kus öeldakse, et Äh, seda süsteemi, seda mehhanismi tugevdatakse jällegi äh, niivõrd, kuivõrd Saksamaa-Prantsus vaheline pakt seda ette näeb, nii et, et üks asi viib teiseni, minu arvates on see väga äh, ohtlik, me lihtsalt mängime tikkudega, istudes heinakuhja kõrval. kolmandaks teeb mulle muret see, kuidas seda Saksamaa-Prantsusmaa ettepanekut on esitatud minu arvates on see katastrofaalne. mina olen selle teksti saanud, see on äh, üks eeliseid, äh, mis tuleb sellest, et CDU-ga Saksamaal koalitsioonis ollakse. mina, näiteks Martin ei ole seda teksti üldse saanud, ma vabandan mina sain selle kakskümmend neli tundi enne ülemkogu algust, sain selle teksti saksa keeles. ma võin teile öelda, et nõukogus on väga palju kolleege, väga palju ministreid, kellel ülemkogu alguses seda teksti veel ei olnud. siin äh, selles saalis ma tahaksin öelda, et niimoodi tulevikus ei saa käituda. majanduse juhtimine Eurotsoonis on oluline teema ettevalmistused selle teema käsitlemiseks peavad algama nädalaid varem ja peavad kaasama kõiki liikmesriike ja peavad tuginema komisjoni ettepanekule. lõpetuseks tahan ma öelda seda, et ülemkogu on äh, tõesti ma tahaksin, et äh, ma, ma näen praegu, kuidas see Euroopa Liit on muudetud rahvusriikide internatsionaalseks organisatsiooniks ja seda mina ei taha, mina tahan, et me töötaksime ühiselt. proua Harms, Roheliste fraktsiooni nimel. Äh, austatud kolleegid, härrad presidendid kolleegid juba näitasid, millised on meie tunded pärast seda ülemkogu ja tahaksin tähelepanu juhtida mõnele konkreetsele asjale. on väga murettekitav, et pärast iga ülemkogu esitletakse tulemusi, ükskõik kui kehvad need ka ei ole aga meile antakse teada, et äh, kõik oli seal väga tore, väga roosa. minule meenutab äh, see teatavate ajalooliste poliitbüroode teatisi. tulevikus äh, tuleks meile ausamalt äh, ja konkreetsemalt äh, infot edastada, muidu on tegemist tõesti selle USA Muppet Show'ga, millele Martin Schulz tähelepanu juhtis. me peame ausalt rääkima probleemidest ja mitte teisiti. nüüd konkreetsetest teemadest. Egiptus. see on Euroopa Liidu jaoks äh, häbiväärne olukord egiptlased tunnevad, et eurooplased on nad ähm, täiesti abita jätnud, algusest peale on äh, selge, et äh, pikalt äh, valitsenud ähm, diktaator ei saa seal mingisugust uut riiki luua. eurooplased peavad seda tunnistama ka siis, kui nad on minevikus vigu teinud nüüd energiast, tegemist oli ju energiaalase ülemkoguga. on täiesti äh, vale, et seda ülemkogu nimetati üldsegi energiaalaseks ülemkoguks, sellepärast et millimeetri võrra võib-olla liiguti edasi energiaküsimustes ja juba Strasbourgis ma ütlesin, et volinik Piibalksiga olime me valgusaastate kaugusel juba selle teemaga, aga viimane aasta on küll täiesti tühja jooksnud. ja nüüd sellest Saksa-Prantsuse paktist. juba ainuüksi see mõiste tegelikult äh, varjutab seda, millest tegelikult räägiti, ehk siis see varjutab Euroopa majandusjuhtimist. see mõiste iseenesest on täielik äh, läbikukkumine ja see sümboliseerib äh, seda kahju, mida Merkel ja Sarkozy seal äh, põhjustasid. mitmed riigipead ja valitsusjuhid äh, kritiseerisid seda nii-öelda pakti, aga teie, härra Van Rompuy, ja ka komisjon ei juhtinud sellele kriitikale tähelepanu, te siin mängite nagu peituse mängu ja see mingil juhul positiivne ei ole mina ei usu, et ühenduse meetodist nõukogus üldse veel aru saadakse ja see näitab ka seda, milline on olnud teie töö, härra Van Rompuy. aitäh. härra Kirkhoff. presidendid vabadus on väärtus, mida siin kojas kõik jagavad. meie fraktsiooni jaoks on see üks kõige olulisemaid põhimõtteid. meie leiame, et üksikisiku äh, vabaduse maksimeerimine ühiskonnas ning riik, kus on madalad maksud, on riik, mis tagab kõige paremini sotsiaalsed, majanduslikud ja poliitilised eesmärgid. seetõttu me tervitame arenguid Tuneesias, mida Suurbritannia välisminister täna äh, külastab, samuti tervitame arenguid Egiptuses ja kogu Araabia maailmas ja tervitame ka Ülemnõukogu järeldusi Need, kes soovivad oma kaaskodanikke kontrollida, levitavad müüti, et demokraatia ei sobi kokku islamiga või ei sobi kokku araabia kultuuriga. hiljutised sündmused on näidanud, et araabia maailma inimestel on samasugune soov vabaduse ja demokraatia järele nagu inimestel mujalgi Äh, rõhumine on majandusarengu lämmatanud ning inimesed Lähis-Idas ja Põhja-Aafrikas on oma arengus lihtsalt maha jäänud teistest. majanduse areng on olnud äh, aeglane, tööpuudus on kõrge. see on põhjustanudki praegused äh, rahutused vabadus ning majandusareng on eh, see, mida, kui saavutatakse majandusareng, siis eh, paljud ei lähe eks ekstremismi teel. me peame toetama neid protsesse, mis toimuvad Egiptuses, me peame meeles pidama seda, et härra Mubarak on olnud suur Egiptuse patrioot, Euroopa sõber ja USA sõber Äh, Iisraeliga rahu sõlmides on ta kahtlemata säästnud inimelusid, aga me ei saa äh, eitada tema režiimi autoritaarset iseloomu. kätte on jõudnud aeg muutuste jaoks. muutused peavad olema korrapärased. me kogemustest Euroopas teame, et Euroop-, et demokraatial on parimad eduvõimalused, kui saab tugineda funktsioneerivale riigile, kui üleminek toimub järk-järgult, kui vastatakse ra-, inimeste ootusele Iraani resolutsioon, revolutsioonist me teame seda, et lühikene vabaduse säde äh, võidakse kustutada äh, teokraatliku režiimi poolt, nii et, et äh, ma loodan, et Egiptuse, Lähis-Ida ja ka näiteks Valgevene kodanikud, kelle, kelle õigusi jällegi jalgu alla sõkutakse, kellel ei lasta osaleda vabadel õiglastel valimistel, me peame toetama vabadust välismaal täpselt samamoodi, nagu me oleme seda toetanud kodus. me tervitame ülemkogus vastu võetud otsust äh, toetada neid majandusvabaduse põhimõtteid, samuti äh, edasiminekut innovatsiooni vallas Euroopa teadusuuringute ruumi loomine on ettepanek, mis väärib toetust, samuti digitaalne ühisturg, samuti integreeritud energiaturg, mis edendaks konkurentsi ja tagaks energiavarustuse kindluse. meil on vaja neid reforme selleks, et luua jätkusuutlik ja konkurentsivõimeline majandus, aga olgem ettevaatlikud üks asi on äh, kaotada takistused innovatsiooni ja teadusuuringute tegevusel, aga me ei tohiks liialt jõuliselt turumehhanismidesse äh, sekkuda Äh, siin selles valdkonnas peavad valitsused looma õige poliitilise äh, raamistiku, looma äh, stiimulid investeerimiseks ja siis laskma ettevõtetel, teadlastel, investoritel, uuendajatel uurida teaduse piire. see oleks meie tulevase jõukuse alus, aitäh! suur tänu, Marissa Matias Ühendatud Vasakpoolsete nimel järgmisena suur tänu, härra president. sooviksin kõigepealt öelda järgmist. paljud kolleegid on siin öelnud, et äh, see ülemkogu oleks pidanud tegelema energia ja innovatsiooniga, siis oleks võimalus olnud ar-, arutelusid pidada meie arengumudeli kui sellise üle. me oleksime pidanud rääkima turvalisusest ja muust. energia on ju see, mis loob ka töökohti, meil on palju äh, seadusi, äh, palju õigusakte, mis me oleme vastu võtnud äh, ja mida tuleb rakendada, näiteks ka energia tõhususe akt, mis puudutab äh, hooneid, aga me ei ole teinud äh, piisavalt. me ei saa lihtsalt äh, teatada, millised on meie huvid, vaid me peame tõesti konkreetselt küsima, mida tuleb lühia pikaajalises perspektiivis ära teha. tuleb tegeleda konkreetsete küsimustega, muu ei ole võimalik samuti tuleb äh, uuendada meil majandusmudelit, pöörata tähelepanu konkurentsivõimele, majanduskasvule, töökohtade loomisele. me ei äh, saa lükata asja homsesse päeva, vaid meil tuleb juba täna nende teemadega tegeleda. loomulikult ähm, rikkamad riigid on siin äh, omal seisukohal, Saksamaa on vastu siin inflatsiooni ähm, tasandamisele indekseerimisega. ja mis puudutab seda Prantsuse-Saksa telge, siis äh, tahetakse kasutada ära praegust majandusolukorda, suurendamaks meilgi erinevusi liikmesriikide vahel ja mingit tasakaalu, ühtsust me niimoodi ei saavuta. ilma majanduskasvuta ei ole võimalik äh, vähendada võlgu. teate hästi, mida ma sellega mõtlen ja defitsiiti ei saa ka lihtsalt üksiku faktorina üksikute riikide osas esiplaanil tõsta, kogu Euroopa peab selle teemaga tegelema meil tuleb äh, pöörata tähelepanu ka Euroopa Liidu äärepoolsematele riikidele ja piirkondadele. ja mis puudutab nüüd äh, võlgadest vabanemisi, siin on valitud äh, vale mudel. paar sõna ka Egiptusest. nüüd kohandutakse sellega, mida ütles Washington ja me oleme kõvasti ajast maha jäänud. Nigel Farage, palun, EFD fraktsioon härra Van Rompuy, ühes me oleme ilmselt nõus, et äh, liidu ajalugu domineerivad aluslepingud, äh, väga pikad protsessid, pidulikud istungid ja siis uus seadustekst, aga muidugi sellega on kaasanud ka mitu probleemi, näiteks avalik arvamus ja teinekord äh, rahvas hääletab selle aluslepingu maha, aga sellest kõigest olete kuidagi üle saanud, aga proua Merkelil on üks tõsine probleem, nimelt artikkel sada kakskümmend kaks aluslepingust on siis nüüd rakendat-, rakendamisel olnud Iirimaa ja Kreeka väljaaitamiseks ja tegelikult kõigil on olnud selge, et alusleping seda ei luba, et see on illegaalne ja me ka kõik teame seda, teame. neli saksa professorit on viinud asja Karlsruhe kohtusse ja nüüd seda arvestades on palunud ta siis aluslepinguid muuta, proua Merkel, ja seda te viimastel nädalatel olete otsustanud ka teha nüüd olete te siis äh, paika pannud alalise stabiilsusmehhanismi. ega see eriti usaldusväärsust ei tekita, see nimetus, ja mulle tegelikult tunneb, et tundub, et te ainult toestate läbikukkumist ja kõik see viib euro äh, kokkuvarisemiseni, aga te olete otsustanud siiski Lissaboni lepingut muuta, kuid on üks väljakutse veel aluslepingule tulemas. Te võib-olla ei tea seda, aga Ühendkuningriigis on viimastel nädalatel palju kembeldud ühe Euroopa inimõiguste lahendi osas, nimelt nimelt äh, vangidele valimisõiguse andmise osas. võib-olla üllatuslikult teile on enamus Briti kodanike vastu sellele, et vangid saaksid valimisõiguse ja täiesti üllatuslikult parlamendisaadikud hakkavad äh, ka samas suunas mõtlema, oodake, härra Schulz, kohe ja nimelt on tulemas Westminsteris neljapäeva õhtul äh, vaba hääletus, kus tundub, et enamus, äh, suur enamus Briti äh, parlamendisaadikuid hääletab selle vastu, et vangidele antakse valimisõigus. see tegelikult tähendab seda, et Euroopa lepingule astub Briti parlament esimest korda vastu, sellepärast et teie armastatud lepingus artikkel kuus on kirjas, et Euroopa Liit peaks liituma Euroopa põhiõiguste konventsiooniga, aga see pole veel lõpuni viidud. ja peaminister Cameron ilmselt tuleb siis järgmisel kohtumisel, nii nagu proua Merkel seekord ja palub, et lepi-, aluslepingut muudetakse, aga ilmselt teda edu ei saada ja see tähendab seda, et äh, Lissaboni leping tegelikult praegu harutatakse Ühendkuningriigis äh, lahti ja ainus võimalus äh, Briti rahva ja parlamendi seisukohta vältida oleks rahvahääletus ja, ja jagan teiega siis seda head uudist täna esimesena suur tänu, härra Klais, kes on mitte ühinenud saadikute nimel sõna võtmas. suur tänu, härra president, nõukogu president, härra äh, asepresident, äh, pehmelt öeldes tekitab äh, teatavat segadust meie seas eelmise nädala ülemkogu ja eriti see, mis toimus kulissides kõigepealt on täiesti vastuvõetamatu, et äh, äh, väike arv liikmesriike, olgu nad kõige suuremad siis, äh, olgugi et nad on kõige suuremad, otsustavad, milliseid meetmeid tuleks rakendada teistes liikmesriikides mis puudutab seda meetodit, mida ülemkogul on arutatud, arutatud, et kas see peaks olema valitsustevaheline või ühenduse meetod, vahet ju lõppkokkuvõttes ei ole, eks ju. nimelt asi seisneb selles, et nende ettepanekute sisu, mille Prantsuse ja Saksa valitsused on esitanud, suurem konvergents, suurem juhtimine kesktasemelt Brüsselist, maksupoliitika ühtlustamine ja nii edasi mis siis on lahti olukorraga, kus liikmesriigid, eriti majanduslikult nõrgematele mõeldes, võiksid ise valida oma poliitikat vastavalt oma vajadustele ja vastavalt sellele, millises olukorras nad parasjagu on. miks liikmesriikidel ei võiks olla oma palga- või maksupoliitikat? Euroopa Liit ma olen alati öelnud seda, et äh, konkurents on majanduse edu mootoriks, kuid teil on see justkui meelest läinud. Te tahate seda kriisi ära kasutada selleks, et suruda läbi meetmeid, mis vastasel juhul oleks täiesti vastuvõetamatud. olete hakanud rääkima maksusüsteemide harmoneerimisest, Euroopa maksust, eurovõlakirjadest, äh, võimalike äh, lahendustena mm, tekkinud probleemidele kuid äh, iva on aga siiski selles, et Eurotsooni liikmesriigid peaksid äh, seni kokku seatud reeglitest kinni pidama. meil ei ole vaja kindlasti äh, keskastmelt dirigeerimist. härra Van Rompuy, härra president, kallid kolleegid, ma tahaksin oma vastustes keskenduda lühidalt äh, kahele teemale, äh, millest kõige rohkem täna räägiti ja komisjoni asepresidendile annan siis võimaluse vastata energeetika innovatsiooni teemadel. nüüd äh, Lähis-Idas ja Egiptuses toimuva osas ja majandusjuhtimise ähm, teemadel võiksime läheneda asjale kahest aspektist kõigepealt üks vaatevinkel oleks siis läheneda sisuliselt, teisalt siis menetluslikud ja protseduurilised küsimused ja praegu keskenduti rohkem institutsioonilistele menetluslikele küsimustele, minu meelest on see kahetsusväärne, sellepärast et täna oleks äh, olnud siiski võimalus lühidalt küll, kuid siiski äh, rääkida sisulisest küsimusest, äh, sellest, kuidas näiteks jõuda kuhugi Euroopa seisukohtadega Egiptuse majandusjuhtimise osas, aga enamik teist keskendus institutsioonilistele ja menetlustele küsimustele. Egiptus, tuleb olla iseenese vastu aus ma ei tea, eh, mis on eh, alati toimumas Euroopa Parlamendis, kuid üldiselt, kui ma kuulan seda, mida Euroopa rääkis eh, paar nädalat tagasi, ei olnud Egiptus üldse kellelgi huulil ja absoluutselt kindlasti mitte ei räägitud inimõigustest, ma räägin üldiselt, kolleegid. Äh, eelistati stabiilsust, stabiilsust, mis äh, ka mõningaid vilju kandis ja oli neid, kes teie seast ka viitasid sellele, et Egiptusel ol-, Egiptusel oli oma roll mängida Lähis-Ida rahus kuid äh, see on viinud ka loomulikult selleni, et selline stabiilsus ei ole jätkusuutlik ei saa alla suruda inimeste poliitilist vabadust ja, ja sotsiaalset õiglust lõputult. ja Egiptuse rahvas on kõnelenud, nad ei oodanud ära Euroopa suurvõime ja ei oota neid ka tulevikus. ja Euroopa, Ühendriigid ning ka teised öö, on öö, pidanud õppima seda, et äh, see, mis toimub Egiptuses ja mujal, äh, muudab oluliselt veendumusi. egiptlased on võtnud sõna ja tahavad ise otsustada oma saatuse osas ja neid, neid võib aidata, neid võib aidata äh, positiivsete sõnumitega Euroopa poolt, seda me oleme ka teinud kuid jah, tõesti, ma ütlesin, teinekord on nad olnud liiga hajusad kuid siiski need erinevad sõnumid, mida esitati ja mis põhimõtteliselt läksid siiski kõik ühes suunas ja kuigi võib-olla tõesti nad olid hajusad, on teised suured Euroopa võimud samuti olnud võimetud mõneti väga konkreetseid seisukohti avaldama ja seega peame me mitte räägima erinevate, jah, võib-olla me oleme küll rääkinud kõik eraldiseisvalt, kuid sõnum on siiski olnud ühine, me oleme toetanud Egiptuse rahvast ja nõuame ülemineku algust nüüd. ja nüüd see üleminekuperiood. me peame sellel perioodil andma kogu oma toetuse selleks, et toimuksid vabad valimised, seaduspärased valimised kuid ega demokraatia ei tähenda mitte ainult äh, valimisi, see tähendab ka äh, institutsionaalset ülesehitust, tuleb äh, ette valmistada elanikkonda ja toetada, toestada struktuure nii, et need, kes õigluse eest võitlevad, saaks ka vahendid, kuidas seda teha, et neil oleks võimalik koonduda ja et nendel oleksid vahendeid, millega osaleda valimistel. ja seega mulle tundub, et üleminekuperioodil tuleb toestada kõiki Äh, demokraatlikke jõude selleks, et nad saaksid üheskoos võidelda uue Egiptuse ülesehitamise nimel, demokraatliku Egiptuse ülesehitamise nimel ja üleminekuperiood on äh, võtmetähtsusega, milles Euroopa Liidul on kindlasti väga suur roll mängida. ja seega meie avaldus, äh, mis on ometigi kahekümne seitsme liikmesriigi ühisavaldus, on andnud selle väga selge toetava sõnumi edasi Egiptuse rahvale nüüd äh, konkurentsivõimest ning majandusjuhtimisega seonduvast. kõigepealt, äh, kuigi jah, võib-olla on mõned dokumendid äh, ringlusse läinud enne ülemkohust, ülemkohtu, ülemkogu kohtumist ei ole mitte mingisugust dokumenti meetme kohta, mida oleks esitatud konkreetselt ülemkogus, mitte ühtegi meedet, mitte ühte ainust meedet, ma räägin ülemkogust. mina olin seal kohal, teie ei olnud, härrased mitte ühtegi ettepanekut laua peale ei pandud. ei ühe liikmesriigi, kahe liikmesriigi ega kahe liikmesriigi poolt koos. mitte ühtegi. millest me rääkisime? rääkisime sellest, et äh, mida teha. meil on juba koordinatsioonimehhanism, meil on konvergentsimehhanism on tehtud kuus eh, seadusandlikku ettepanekut eh, komisjoni poolt ja, ja rakkerühm on teinud ka oma järeldused. kõik otsused, mis langetati, on langetatud nende dokumentide alusel ja ainus asi, mida me sellel eh, kohtumisel otsustasime, oli see, et räägime sellest märtsis, kui ka parlament on oma seisukohad langetanud kuid mõned ettepanekud on läinud tõesti selles suunas, et kas me ei võiks veelgi majandusjuhtimist äh, äh, süvendada. ja komisjon kindlasti ütles selle peale jah, kui teil on uusi mõtteid, kui te tahate veelgi laiendada majandusjuhtimist, eriti Eurotsoonis, sellepärast et Eurotsooni riikidel on ju ometigi ühisvaluuta, miks peaks olema selle vastu? ja seda ütles ka Euroopa Ülemkogu ilma igasuguse öö, ehm, otsuseta, mitte ühes, mitte ühe meetmeta, mis, milles kokku lepiti ja paluti minul öö, ülemkogu presidendil konsultatsioon maha pidada liikmesriikidega ja märtsikuuks jõuda mingisuguste ettepanekuteni. ja Eurotsooni kohtumine on ka tulemas. nimelt tuleb siis anda ülevaade selle kohta, mida ootavad liikmesriigid ja mida meie välja pakume, sellepärast et härra Barroso ja mina ise tahame esitada väga konkreetseid ettepanekuid nii sisulises äh, küsimuses kui ka menetluslikus küsimuses, sisuliselt eh, see peab olema, niisiis sisuliselt kui ka eh, institutsionaalses mõttes ja see on väga oluline, sellepärast et muidu me tammume koha peal majandusjuhtimisega. ja kui keegi tahab minna kaugemale, siis minu meelest on see suurepärane mõte me alustame nullist järgmisel nädalal, eh, viime siis läbi selle konsultatsiooniprotsessi ja siis teeme juba ettepanekud ähm, märtsikuus toimuvale Eurotsooni kohtumisele ja ülemkogule. vot nii käisid need asjad seal ja minu meelest on see väga positiivne. härra Tool, me tõesti tahame liikuda rohkema Euroopa suunas, jaa, loomulikult. ja sellepärast on selles tekstis selgelt öeldud, et vastavalt aluslepingutele ja sellepärast on Euroopa Liidu institutsioonid Äh, ülemkogu president koos äh, komisjoni presidendiga otsustanud koostööd teha äh, selleks, et institutsioonid saaksid siis ei esitada ühisseisukohti Eurotsooni jaoks ja selleks, et tagada suurem koherentsus ja koordineeritus majanduspoliitika osas. nii palju ma tahtsin siis rääkida majandusjuhtimise kohta. nüüd Egiptus vaatamata siis selle, selle teatavale kakofooniale sõnumites äh, oleme me jõudnud siiski selleni, et me räägime kõik vähemalt ühte juttu. ja Egiptuse rahva jaoks, kes praegu elavad äh, väga keerulistes üleminekuaegades, äh, neid tuleb toetada, meil on oma roll mängida, Egiptuse saatus on muidugi egiptlaste kätes, aga ka meil on roll täita ja val-, majandusjuhtimise osas me oleme astunud sammu edasi me kavatseme esitada märtsi lõpus äh, globaalse plaani, osa sellest äh, keskendub sellele, mida me teeme järgnevatel nädalatel ja osa sellest siis juba tehtud tööle majandusjuhtimise osas tegemist ei ole siin kunstlikult optimistliku kõnega, mida ma teile siin pean, vaid äh, see on suure tahte avaldus ma olen näinud seda tahet äh, ka mujal viimastel nädalatel, päevadel, ka turgudel, turgudel, kus järjest rohkem usaldatakse need, neid meetmeid, mis väga julgelt liikmesriikide poolt omal ajal vastu võeti ja usaldust tuntakse ka nende plaanide suhtes, mida me oleme juba rakendanud ja mida me kavandame. ma olen vähem pessimistlikum kui mõned teie seast, mitte sellepärast, et ma olen otsustanud nii teha, vaid sellepärast, et ma olen selles veendunud ja otsustele rajanedes olen ma langetanud need otsused. vaba mikrofon järgneb. härra Schultz, kas teil on protseduuriline küsimus? härra president siin on tegemist esimeste konverentsiga, ma sain aru, jah? ma olen veel esimees ja seetõttu mul on küsimus nõukogu presidendile, et täpsustada ühte asjaolu. siin paberil on kirjas konkurentsivõime pakt. Te ütlesite, et seda dokumenti nõukogule ei esitatud, kas ma sain õigesti aru? kas see dokument oli teile tuttav enne ülemkogu. kas äh, Merkel ja Sarkozy tutvustasid teile seda dokumenti ja kui te seda dokumenti ei olnud enne näinud, siis mida te ütlete selle kohta, et Merkel ja Sarkozy seda eraldi pressikonverentsil tutvustasid? ma olen jah seda dokumenti näinud ka enne ülemkohtumist, minu meelest tegemist ei ole Franco Germani dokumendiga ja teiseks ei esitatud seda Euroopa Ülemkogule, seda ei arutatud ja kui sellele viidati, siis äh, on täiesti ilmselge, et viidati dokumendile, mida ülemkogu jaoks ei ole olemas olnud. protseduuriline küsimus. kõigepealt äh, proua Carvalho, teil on üks minut. Carvalho, one minute please Ma, Sir, one, moment. <laughs> Madame uh, Carvalho. Uh, president, uh, thank you very okay. much. president, suur aitäh. Euroopal on vaja keskkonnasõbralikku majandust ning äh, võrreldes oma kon-, konkurentidega oleme me paremas olukorra, seetõttu ma Äh, tänan härra Van Rompuyd ja ülemkogu, et seal arutati just nimelt energiateemasid. samuti, samas teeb mulle muret see, et ülemkogu järeldused ei ole piisavalt ambitsioonikad innovatsioon ja energeetika on käsitletud nendes kui kaks erinevat teemat, innovatsioon energeetika vallas aga võiks olla üks kõige paremaid lahendusi kriisile. sellel otsustaval hetkel, kui me oleme silmitsi majanduskriisiga ja samas ka energiakriisiga, tuleb äh, kiiresti tegutseda. meil on olemas väljapääs, me peame radikaalselt muutma seda viisi, kuidas me oma ühiskonnas energiat kasutame, aitäh. härra Kumossakos, üks minut. Where is our colleague? We don't see you. Äh, lugupeetud kolleegi pole saalis näha. niisiis, härra Kumastsakos ei ole kohal. härra Saarjus Volski, palun. minu küsimus on suunatud härra Van Rompuyle. nõukogu, äh, ülemkogu käsitles energeetikat ja Lähis-Ida ning Egiptust aga neid kahte asja minu hämmastuseks ei seostatud. mina tahaksin teada, kuidas peakorteris asjasse suhtutakse, kuidas eh, need muudatused Egiptuses eh, mõjutavad energiavarustuskindlust, eh, julgeolekut üldse, kuidas nad mõjutavad gaasitrasse ja kuidas nad mõjutavad hindu, näiteks gaasi hinda kui tõesti juhtub kõige halvem ja blokeeritakse Suessi kanal, kas, kas me oleme valmis sellisteks tagajärgedeks meie majandusele ja energiavarustuskindlusele, aitäh. proua Hertsog, järgmisena üks minut. aitäh, president. mis puudutab äh, energia ja innovatsioonialaseid järeldusi, siis oleks võinud saavutada, aga vähemalt liikmesriigid jõudsid kokkuleppele. kahjuks aga on vaja ressursse selleks, et need plaanid ellu viia ning äh, ülemkogu ei ole selles osas mingit kokkulepet saavutanud. minu arvates on äärmiselt oluline, et äh, meil oleks majanduslik äh, stabiilsus vaatamata sellele, kas riik kuulub eurotsooni või ei. ma, räägime siin väga äh, äh, näiteks väga veidrast käitumisest, mida on üles näidanud minu kodumaa valitsus, sellele asjale tuleb lõpp teha härra president, Euroopa Parlamendil on väga suur vastutuskoorem tulevikku silmas pidades. proua Jotova, üks minut, palun. suur tänu, härra president eelmisel ülemkogul vastu võetud otsuste osas rõhutasite te seda mitu korda, et Euroopa peab oma tarneallikaid mitmekesistama ning komisjon peab võimaldama ka äh, strateegiate väljaarendamist, millega tagada siis äh, gaasitarned ja samuti on viidatud äh, partnerlusele Venemaaga ja minu küsimus on, milline on teie seisukoht äh, Äh, South Stream projekti osas, kas te näete siin mõningaid vasturääkivusi seoses äh, South Streami ja Nabucco teatavate vasturääkivustega? suur tänu. üks minut, äh, proua Ekk. aitäh, president. ma olen kuulnud, et komisjoni poole pealt, et me oleme saatnud selge signaali energiatõhususe teemal. mina, mulle jääb mulje, et ma ei loe sama dokumenti. nõukogu järeldustest jääb mulle mulje, et energiatõhususe vallas me oleme sammu tagasi astunud. Äh, ma võiks kokkuvõttes lihtsalt öelda, et me jääme sinna, kus me olime mis puudutab Euroopa infrastruktuuri energeetika vallas, siis äh, siin on ka jällegi ambitsioonid palju väiksemad, kui nad olid samas eh, eelarveproje-, eelarvekõnelustel mindi tagasi samut-, eh, samuti nende üle-euroopaliste võrgustike osas. kui mina oleksin päris mõnest uuest liikmesriigist, siis need nõukogude järel, nõukogu järeldused eh, teeksid mind väga murelikuks ja mis puudutab energia rahastamist, siin ei räägita üldse strateegilise energiatehnoloogia rahastamisest, nii et, et kui vaadata, mis välimuse taga on, siis seal ei ole mitte midagi, aitäh härra Stevenson järgmisena. aitäh, president äh, president, mul oli väga hea meel kuulda äh, härra Van Rompuyt, et me toetame Egiptuse rahvast, selles mõttes me oleme heas seltskonnas, sellepärast et suur ajatolla Homeini Iraanist teatas ka, et tema äh, ja tema režiim toetavad samuti Egiptuse rahvast, täpselt nad samuti toetavad nad Tuneesia rahvast ja nende ülestõusu ja aga samas ähm, Iraanis seda surus ülestõusu maha ning möödunud äh, nädalal poodi üles Hollandi kodanik, sellepärast et ta osales ühes äh, protsessi äh, meele, protestimeeleavalduses vale, valimiste vastu aga mida meie teeme selleks, et toetada Iraani rahvast ja Egiptuse rahvast? me peame toetama Iraani rahvast kõige rõhuvama režiimi vastu kogu maailmas. aitäh, härra Tussas järgmisena. ülemkogu järelduste šifreerimine põhjustab Äh, toob inimeste jaoks kaasa üha rohkem hädasid. Te ütlesite täiesti õigesti, et see tekst, mis äh, ülemkogule esitati, ei ole prantsuse keeles, vaid on saksa keeles, aga see sisaldab ikkagi ettepanekut. mul oleksid järgmised küsimused. nõukogus tõstatati kuus äh, asja, automaatse palkade indekseerimise ärakaotamine Äh, haridusalaste kvalifikatsioonide tunnustamine selleks, et edendada tööliste liikumist Euroopas, siis äh, ettepanek tulla välja uue ettevõtete tulumaksu arvestamise süsteemiga, neljandaks äh, pensionisüsteemi kohandamine demograafilistele suundumustele ja elueale, viiendaks põhiseaduses kohustuslikuna sisse panna võla ohjamise kohustuse. ma tahaksin teada, kas need punktid esitati nõukogule või ülemkogule või ei, aitäh. aitäh meetmed, mis peaksid edendama Eurotsooni konkurentsivõimet, on samuti kirjas ülemkogu järe-, ei ole küll ülemkogu järeldustes, aga meil on olemas konkurentsivõime pakt Äh, mis puudutab ka teisi valdkondi, kus Euroopa riigid jäävad äh, muust maailmast maha. Äh, tõsiseks probleemiks on näiteks teadusuuringute saavutuste ellurakendamine vaadakem näiteks, mida teevad hiinlased, kui neil on vaja lahendada mingi tehniline probleem, siis nad lihtsalt võtavad mujalt üle paremad tehnilised lahutuse, lahendused ning eh, ilma igasuguste segadusteta nad lihtsalt pakuvad kogu maailmale seda. Eh, mis puudutab eh, patente ja leiutistega manipuleerimist, selles küsimuses meil tuleb asja palju lihtsamaks teha teiseks valdkonnaks on tõkete seadmine ettevõtjate teele, näiteks äh, pagar või restorani omanik peab aru andma meie, minu kodumaal kuuele erinevale institutsioonile. suur tänu. nõukogu president ametlikus päevakorras oli teemaks energia, aga kõik räägivad konkurentsivõime paktist ma tahaksin küsida, et äh, kuhu kadus läbipaistvus nõukogu kommunikatsioonis? ja siin räägitakse sellest äh, päästenöörist, aga kust tulevad need vahendid? Euroopa Parlamenti ei ole võimalik sellistest aruteludest kõrvale jätta. ja kuidas äh, tagab nõukogu komisjoni parlamendi kaasatuse nende oluliste teemade arutamisel? suur tänu nüüd härra Bonsignore, palun. tänan, president. Vahemere lõunakaldal toimuvad arengud on ka meie tegevusetuse tulemuseks, me ei ole aru saanud, mis nendes riikides toimub me toetasime tugevaid institutsioone, see tõi endaga kaasa rahva mässu, mida me praegu täheldame. me ei ole omalt poolt äh, piisavalt teinud nendes riikides äh, poliitilise, majandusliku, sotsiaalse arengu toetamiseks. täheldame, et Euroopa Liidu poolne toetus on läbi kukkunud ja meie kohapeal olevad struktuurid on puudulikud välisteenistus ei osanud mitte midagi ette ennustada ega ka siis teha, kui juba sündmused käisid. ma tahaksin küsida nõukogult ja komisjonilt nüüd järgmist. kuidas äh, soovitakse edendada olulisi projekte, et tugevdada majandust äh, nendes piirkondades? härra Odi, palun suur tänu, härra president, tegemist oli klassikalise aruteluga, siin Schulz kritiseeris äh, Merkelit ja Verhofstadt, äh, Sarkozyd, täiesti valitsustevaheline arutelu. härra Verhofstadt, te rääkisite stabiilsuspaktist ja Lissaboni strateegiast. mind valiti siia kahe tuhande viiendal aastal, kas tollal komisjon meid äh, hoiatas ette, et see asi kukub läbi? kakskümmend üks rikkumismenetlust aastal kaks tuhat kaheksa aasta septembrikuus, kas mitte komisjon ei oleks võinud reageerida natukene varem? ja Euroopa Komisjon on ikkagi see, kes neid hoiatusi peab esitama. samas me oleme ju kaasvastutavad tekkinud olukorra osas ja me ei saa pidevalt siin kritiseerida riigijuhte, kes on ikkagi eurooplased ja annavad endast parima. täna me peaksime tegelema sellega, et kuidas edasi minna ja siit ma jõuangi ülemkoguni Te olete palunud tugevamaid poliitilisi seoseid äh, meie parlamendiga. kui te ametisse tulite, äh, tegin ma teile ettepaneku kohe tulla parlamendi ette, te ei teinud seda, kuid nüüd on äh, küll käes aeg, et te astuksite tõsistesse aruteludesse meiega. sekkub härra president ja katkestab härra Odi ja härra Kalfin saab järgmisena sõna, palun. suur tänu härra president. härra Van Rompuy, ma ei ole teiega päris nõus teie sõnades, et äh, ei ole tehtud mitte ühtegi ettepanekut ülemkogul äh, muutuste osas, äh, mis viiksid meid ühenduse meetodi kasutamisele. aga seda ju Lissaboni leping on ju teisiti sätestanud, kõik on valitsustevahelisel alusel. praegu luuakse suur lõhe Eurotsooni riikide ja teiste riikide vahel. ja Euroopa Ülemkogu presidendina tahaksin ma teilt kuulda, et kas te olete valmis soovituse tegema nõukogule siiski toetama ühenduse meetodit äh, selleks, et ei oleks äh, tekkimas Euroopa Liidu sees mingisuguseid eksklusiivseid klubisid ja et kõik liikmesriigid siiski langetaksid otsuseid koos? suur tänu, härra Aleksander Alvaru! suur tänu, president! Joonal on märkus Egiptuse kohta Euroopa välispoliitika kakofooniaks oli siis kõrge esindaja ameti loomine. Haitis oli Ashton väga tagasihoidlik, Egiptuses võttis tükk aega, enne kui ta hakkas tegutsema, ma ei tea, millal ta ütleb midagi Tai ja Kambodža kohta, aga see jooneline märkus tõesti kutsub üles proua Ashtonit ähm, oma rolli rakendama. nüüd majandusest. Saksamaa ja Prantsusmaa üritavad institutsioonidest äh, mööda minna oma tegevuses, institutsioone mitte kaasata. lühike küsimus minu poolt. kas äh, teie toetate sajaprotsendiliselt äh, ühenduse meetodit või olete te arvamusel, et äh, võiks ka pooldada valitsustevahelist meetodit, mida eelistavad Saksamaa ja Prantsusmaa ja kas ähm, euroala parlamentide kokkutulek ei looks mingit ähm, lisastruktuuri mitte? kolleeg Van Dalen, mis puudutab äh, Egiptus, siis kõikide silmad on äh, suunatud äh, Tariri väljakule, see on iseenesestmõistetav, aga me ei tohiks ära unustada kristlasi Egiptuses kolmekümnendal äh, jaanuaril paarsada kilomeetrist Kairost lõunas tapeti kopti kristlasi, nende majad süüdati ja see kõik on jäänud nende kaamerate fookusest välja, kes kajastavad sündmusi Kairos ja Aleksandrias. miks Euroopa Ülemkogu ei öelnud mitte midagi kopti kristlaste kohta? suur tänu. ja nüüd äh, härra äh, Henš äh, neliteist kolleegi said sõna, kell on juba ka kolm ja, ja rohkem sõna te ei saa, härra Šefčovitš. suur aitäh! ma arvan, et me oleme kõik nõus härra Tooliga, et meil on vaja rohkem Euroopat. seda on meil kahtlemata vaja energiavaldkonnas, meie Euroopa Komisjon oleme väga rah-, Euroopa Komisjonis oleme väga rahul sellega, et meil on olemas väga konkreetsed plaanid, kahe tuhande neljateistkümnendaks aastaks peaks meil olema ühine energiaturg ning kahe tuhande kuueteistkümnendaks, kahekümnendaks aastaks peaksime vabanema viimastest energiasaarekestest Euroopa Liidus ma tahan teile öelda, et eh, mis puudutab Euroopa seaduste rakendamist selles väga olulises valdkonnas, siis komisjon kindlasti tegutseb, kui eh, ühenduse õigust ei ole korralikult eh, üle võetud, sellepärast et me näeme, kui suurt kasu sellest ülevõtmisest sünniks Euroopa Liidule, kui suurt kasu sellest sünniks Euroopa kodanikele, kui kasulik see oleks kõigile, kui meil oleks energia vallas hästi toimiv ühisturg. sama võin ma öelda ka sellise olulise teema kohta nagu energiavarustuskind-, energiatõhusus, mida siin samuti mainiti. ma arvan, et me peaksime jälle hindama seda, et äh, ülemkogu järeldused on väga ausad, seal öeldakse välja, et me oleme maha jäänud oma eesmärkide saavutamisel. me ei ole suutnud oma saavutusi energiatõhususe vallas parandada. komisjon äh, on seisukohal, et kui kahe tuhande kolmeteistkümnendaks aastaks ei ole positiivseid arenguid toimunud, siis me analüüsime olukorda tähelepanelikult ning äh, tuleme välja ettepanekutega siis juriidiliselt siduvateks eesmärkideks, seega meil oleks olemas väga selged vahendid äh, äh, seaduste jõustamiseks selles olulises valdkonnas. me hindame seda, et ülemkogu Äh, asus seisukohale, et energiapoliitika on tõesti väga oluline kõigile liikmesriikidele, oluline Euroopale tervikuna. me äh, tegutseme tõesti äh, otsusekindlalt selleks, et luua selles valdkonnas siseturg ning tugevdada energiavarustuskindlust, nagu seda nõudis ka härra Saarjus-Volski mis puudutab energiavarustuskindlust, siis sellele tuleb läheneda mitmest vaatevinklist, kuidas me saame paru-, parandada oma energiavarustuskindlust, parandades oma sisemisi äh, ressursse, näiteks äh, ühendusi, äh, samas peame me vaatama, kuidas me saame parandada ka oma välispoliitikat, mis puudutab näiteks suhtlust meie partneritega, kuidas me parandaksime oma analüüsivõimet, ennustamaks ette võimalikke probleeme nendes piirkondades, kust me oma energiat tarnime. samuti peaksime me eh, väga selgelt nii Euroopa Liidus kui ka partneritele mõistma anda, millised eh, kokkulepped meil on, et me saaksime ka parandada koostööd ja läbipaistvust Äh, South Streami mainimine oli samuti väga oluline, kindlasti äh, toetus sellele projektile, mis võimaldab saada energiat uutest allikatest, kasvab majanduse juhtimise koha pealt tahaksin ma öelda seda, et me peame hindama neid edusamme, mis me Euroopas oleme viimase kahe aasta jooksul saavutanud. kui majanduskriisil oli midagi positiivset, siis see, et me saime aru, kuivõrd me üksteisest sõltume, kuivõrd oluline on parandada meie koostööd, kuidas me peame parandama majanduse juhtimist Euroopas, ma arvan, et me oleme selles vallas teinud suuri edusamme kui me oleksime mõned aastad tagasi arutanud seda, et me hakkame paika panema riigieelarvete parameetreid, siis see, seda oleks peetud millekski, mis saab juhtuda ainult väga kauges tulevikus mis puudutab uusi riiklikke reformikavasid, tahaksin öelda, et komisjonil on väga tihedad kontaktid liikmesriikidega ja me üritame neid muuta ambitsioonikamaks. me tahame, et liikmesriigid seaksid paika ambitsioonikamad eesmärgid ja selgemad tulevikustrateegiad sellest, mis siiani tehtud ei piisa, tuleb teha rohkem, seetõttu komisjon tervitab kõiki neid jõupingutusi, mis on suunatud veelgi tihedamale majanduskoostööle, veelgi tihedamale majanduse juhtimisele. loomulikult toetame me liikmesriikide valmisolekut teha ka koostööd uutes valdkondades. probleem on aga selles, et paljud nendest uutest valdkondadest kuuluvad liikmesriikide pädevusse nüüd me peame vaatama, kuidas me saame suurendada koostööd just nimelt ka nendes valdkondades. me toetame mis tahes eh, tihedamat koordineerimist majanduse juhtimise vallas, kui on selge, et see edendab Euroopa eesmärke, kui see toetab siseturgu, kui see toetab Euroopa õigust ja eh, rajaneb eh, lojaalsele koostööle liikmesriikide institutsioonide vahel, sest et niimoodi saame me saavutada rohkem Euroopat ja mitte vähem Euroopat ma kinnitan president Van Rompuy avaldust, et ka komisjon ei ole saanud mingisuguseid Prantsuse-Saksamaa pabereid, seda dokumenti ei ole ülemkogul arutatud, seetõttu langetati otsus, et mõlema, mõlemad presidendid peavad väga üksikasjalikke konsultatsioone Euroopa liidritega, eksperdid teevad tööd selleks, et tulla välja äh, keerukate lahendustega, kõikehõlmavate lahendustega märtsikuiseks ülemkogus Äh, lõpetuseks Egiptuse ja Tuneesia teemal. loomulikult on mõlemas riigis olukord väga keeruline ning komisjon ja välisteenistus teevad tihedat koostööd selleks, äh, et välja selgitada, kuidas kõige paremini ära kasutada neid vahendeid, mis meie käsutuses on, toetamaks üleminekut demokraatiale nendes riikides ning kuidas tugevdada demokraatlikke tavasid ning luua demokraatlikud institutsioonid mõlemad, mõlemas riigis. aitäh, härra president! aitäh! härra Manõmba, suur tänu, härra president, teen äh, väga lühidalt, sellepärast et äh, te ütlesite täiesti õigesti, et eelmine kord rääkisime liiga pikalt <laughs> nüüd Iraan. austatud kolleeg ähm, ma tuletan äh, teile meelde, et Euroopa Liit otsustas äh, seada lisasanktsioonid äh, Iraani tuumaprogrammi vastu. sanktsioonid, mis esimest korda on toonud ka tõelisi tulemusi ning viisid selleni, et Iraan tuli läbirääkimiste laua taha. nii et seega meie seisukoht on olnud väga selge ja samas ka väga jõuline. see on äh, tõhus äh, poliitika ja, ja proua Ashton on äh, muuseas see, kes Iraaniga läbirääkimisi praegu juhib, olles siis mõneti selli-, loodud kuue riigi grupi eesotsas, kes tegelevad siis Iraani tuumaprogrammiga, nii et me oleme võtnud endale väga selge vastutuse kanda konkurentsipoliitika, oli neid teie seas, kes rääkisid sisekonkurentsist ja sellest, et lisaks sellele on ka ju väliskonkurents. sisekonkurentsi puhul on väga palju ära teinud rakkerühm äh, oma lõppjäreldustes ja ka kaetud on see komisjoni ettepanekutes, kuid Euroopa Euroopa kaks tuhat kakskümmend strateegia näeb ette meie konkurentsi osalise pädevuse Eh, ja jõulisuse välismaailmaga võrreldes, sellepärast et ega meid ei saada edu, kui me ei ole konkurentsivõimelised maailma tasandil. oli neid, kes eh, küsisid, et kas parlamendis ei võiks rääkida uutest ettepanekutest eh, majandusjuhtimise osas äh, pärast äh, härra Barroso ja minu aruannet selles küsimuses, see teema on huvitav ja me peame sellest kindlasti rääkima härra Puusekiga fraktsiooni esimeeste konverentsil, et kuidas märtsi teises pooles kaasata parlament nendesse aruteludesse, enne kui langetatakse mingisuguseid konkreetseid otsuseid. eurotsoon ja teised me just nimelt oma otsustes pöörasimegi tähelepanu ju sellele, et Eurotsooni mitte, Eurotsooni mittekuuluvad äh, riigid saaksid osaleda äh, aruteludes. kui te ettevaatlikult loete seda teksti, siis tuleb see sealt selgelt välja. kus seal on kirjas, et Eurotsooni mittekuuluvatelt riikidelt küsitakse nõu ja et nad kaasatakse majanduskoordineerimisse, loomulikult seda kõike teatud ähm, tingimustel. ja mõned märkused veel nendele, kes küsisid, et äh, kas äh, teie lähtute ühenduse mm, meetodist, mina lähtun ikkagi Lissaboni lepingust ja lõppjäreldustes ütlesime, et me kavatseme tegutseda vastavalt lepingule. seda ma olen rõhutanud kogu Eurotsooni kriisi ajal, jään oma seisukohtade juurde, alusleping on see, mis kõike juhib. ja nüüd vähemused Lähis-Idas ei ole sugugi ju juhuslik, et kaks korda räägitakse lõppjäreldustes pluralismist ei saa rääkida demokraatiast, kus äh, ainult enamuse reegel kehtib, vaid arvestada tuleb ka vähemustega ja seda tähendabki sõna pluralism. suur tänu, ütleb härra parlamendi president, suur tänu ka asepresidendile, suur tänu kolleegidele, fraktsiooni esimeestele, kõikidele teistele selle arutelu eest, sellega on see kohtumine lõppenud, aitäh.